vastu võetud. ja nüüd viiskümmend, viiskümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, no mulle tundub, et äh, sama enamus toetab seda, see on vastu võetud viiskümmend, viiskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, sama enamus ning äh, viiskümmend, kuuskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, üheksakümmend kaks, vabandust, viiskümmend, kuuskümmend seitse tuleb enne. kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend, üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend, üheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas võib üheksakümmend viis, üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse kokku võtta, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud? tagasi lükatud. nüüd viiskümmend üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes. tagasi lükatud viiskümmend, üheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks null null, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus lõppes tagasi lükatud. viiskümmend üks null üks, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. elektrooniline hääletus, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud vaatame siis viiskümmend üks, null, kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend üks, kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes. see on vastu võetud viiskümmend üks, null kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks, null neli, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks null viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, tagasi lükatud viiskümmend kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. viiskümmend üks null kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend null viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks, kakskümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend, kuuskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaksteist poolt, vastu, era-, vastu võetud. erapooletud ka küsin ja on vastu võetud viiskümmend üks null seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kakskümmend viis kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, kolmkümmend kolm viiskümmend kolmkümmend kolm poolt, vastu. kõigepealt, vabandust, viiskümmend kolmkümmend kolm, esimene osa, kes poolt, vastu. esimene osa on tagasi lükatud, teine osa, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, kolmkümmend, neli, kes poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, viiskümmend, kolmkümmend, neli. hääletus lõppes. on vastu võetud viiskümmend, kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks, kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse, viiskümmend, seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks, null kaheksa, kes poolt, vastu. kontrollime seda elektrooniliselt, viiskümmend üks, null kaheksa hääletus lõppes. tagasi lükatud. viiskümmend, kaheksakümmend ja viiskümmend, viiskümmend kaheksa on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend null üks langeb ära. viiskümmend, seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletut vastu võetud viiskümmend, viiskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend null kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, seitsekümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, null neli, kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes on vastu, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu erapooletud vastu võetud. ja nüüd viiskümmend, seitsekümmend üks kahes osas. esimene osa keskpoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuusteist poolt, vastu erapooletud vastu võetud. viiskümmend, seitsekümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, null kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, kaheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend null üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, kolmkümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromissettepanek üks. annan sõna proua Munisile, kes peab ühe täpsustuse tegema. suur tänu, meil on üks kompromiss, muudatusettepanek, mis lisati hääletusnimekirja, seda tuleb siis lugeda järgmiselt. see puudutab puudutab märkusi ja jär-, see on järgmine. Disappropriation at least thirty million euros. vähemalt äh, kolmkümmend miljonit eurot peab olema suunatud viieaastasesse plaani, millega järk-järgult kaotatakse oopiumikasvatus ja asendatakse see põllukultuuride kasvatamisega. ja tulemusi mõõdetakse vastavalt Euroopa Parlamendi nõudmistele. Afganistan on selle heaks kiitnud kuueteistkümnendal septembril kaks tuhat kümme. Euh, proua minister, ähm, te soovisite parandada arvu äh, hääletusnimekirjas oli vale äh, summa ja,. jaa-jaa ma soovisin neid arve parandada, seega esimeses tulbas, kus on kohustused, kulukohustused, tuleb kolm ära kustutada, seega seal peab olema viis miljonit kaheksakümmend viis tuhat ja maksekohustustes on kaheksateist miljonit. suur vahe härra Salafranca on nõus, Rahvapartei on nõus, seega kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, vastu võetud. viis, mis meil siis järgmine on? viiskümmend üks, kakskümmend kuus. esimene osa, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks, vabandust, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd läheme edasi viie, viiskümmend üks kahekümne seitsmega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Läheme viiekümne, viiskümmend üks kaheksakümne viie juurde, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, vastu võetud. Mm, tundub, et järjest vähem tõstetakse käsi, aga ikkagi viiskümmend null seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd viiskümmend, kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd viiskümmend kolmteist ja viiskümmend kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuuskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuuskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, teine osa, kes poolt, vastu erapooletud taga, tagasi lükatud viiskümmend neliteist ja viiskümmend seitsekümmend kaheksa koos, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? või teeme plokis hääletamist? võtame, oi vabandust ma tahan kinnitada, et selle ploki kõikidel muudatusettepanekutel on ka suuline täpsustus, mis puudutab reservsummasid. viiskümmend kolmkümmend kaheksa, kõik härra Goltšeri muudatusettepanekud kuni viiskümmend neljakümne üheksani võtame plokki, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd viiskümmend kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kakskümmend neli ja nüüd äh, viiskümmend, viiskümmend Galtieri. teeme nii, et äh, viiskümmend, viiskümmend kuni viiskümmend, viiskümmend neli, kes on koos, kes poolt, vastu, erapooletud, need on vastu võetud ja viiskümmend, kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, tagasi lükatud kontrollime, viiskümmend kakskümmend üheksa, kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes. hääletus lõppes nüüd ja on näha, et see on vastu võetud lõpphääletust ei ole ette näha. seega hääletus on nüüd läbi, suur aitäh kõigile ja suur tänu proua Munisile, järgmise komisjoni koosolek toimub teisipäeval, kuuendal septembril õhtupoole ja me kohtume Kosovo presidendiga. suur tänu ja head õhtut! kas koordinaatorid saaksid jääda veel saali, siis